Dank u. Chiedo, chiedo cortesemente, please, sit down, please. kallid kolleegid, tõesti palun teid nüüd viisakalt, võtke istet. tere päevast kõigile avan meie asutava koosoleku. asume asutama oma komisjoni uut koosseisu. tere tulemast kõikidele liikmetele, ka arvukatele uutele liikmetele selles komisjonis. tere tulemast ka vanadele liikmetele meenutan kõikidele, et alustasime just oma koosolekuga ja need, kes ei peaks siin saali eesosas seisma või istuma, palun liikuge tahaossa. praegusel hetkel asume me valima tööstus- ja teadusuuringute komisjoni esimeest ja aseesimehi. aga me ei hakka praegu mitte mingeid arutelusid pidama, mitte ühtegi sellist, mis ei puuduta meie lühikest päevakorda kõige tähtsam on valida esimees ja seejärel siis aseesimehed. kas meil on siin asendusliikmeid, kes eh, asendavad täna täisliikmeid, kui jah, siis palun andke endast märku, sest ma pean teid nimeliselt üles lugema nii et asendusliikmed, kes siin kohapeal on, andke palun teada, Rahvapartei, härra Bernstein nii asendab Ester de Lange, Kristjan Eelerit asendab Werner Langen. jah, tundub, et ta on ka aplausi ära teeninud. Markus Piiper asendab Angela Niiblerit Sarini asendab Patricellot, härra Saudargast asendab äh, kolleeg Gonzales Pons ja sotsiaaldemokraatide puhul on lugu selline, et härra Baltšiitist äh, asendab härra Manka, Jenkov, äh, härra Tadživit, Adam Kiirekit asendab Olle Ludvikson, kolleeg Danikat Äh, asendab äh, kolleeg Daniel Sorin Moisa. ECR fraktsioon, proua Pachet, mul pole küll aimugi, kuidas tema nime hääletada, ütleb proua esimees, aga teda asendab härra Zapatero. kolleeg Langofina, ta asendab härra Pavel Titika. roheliste fraktsioon, härra Pütikhoferit asendab Janik Šadov ja lõpetuseks EFTD fraktsioon. Lauda Ferdada asendab härra Bartellit ja palun, te soovisite sõna. Äh, jah, mina asendan, keda küll loen maha, Pablo Ešenik-Robat. Isn't okei okay., wonderful, he is here, okei okay.. suurepärane, ta on kohal, nii et ma siiski teda ei asenda. Perfect. Prego. Si intende che queste sono le sostituzioni pervenute al segretariato? nii, need olid siis asendajad, kellest on teada antud sekretariaadile ei ole võimalik siin hääletuse ajal veel teatada, et hakata kedagi asendama, nii et need, kes praegu üles loeti, asendavad ja on nüüd ka selge, kellel on hääletusõigus. sekretäriaat palub teada saada, kas meil on koos kvoorum. jah. Te teate, kvoorumiks on meil seitseteist liiget, aga kohal on kohe kindlasti rohkem ja kuna kvoorum on koos, siis asumegi esimeest äh, valima. kas meil on fraktsioonide poolt kandidaate? härra Karinš, palun. suur tänu, härra proua esimees, Rahvapartei fraktsiooni nimel soovin üles panna härra Puuseki kandidatuuri selle komisjoni esimehe kohale. härra Puusek Buzeki kandidatuur esitati. härra Buzek, kas te olete valmis kandideerima? Yes, I agree. jah, olen küll. jah, ma kandideerin. Bene ehm, eh,. Bien. Üle poolt, üle, üle poolt. jah, siis, siis, siis. mi è d'obbligo chiedere se vi sono altre candidature. jah, siis tahan teada, kas meil on veel kandidaate esimehe kohale, ei ole. siis teeksin ettepaneku, et kui olete nõus, siis ühise heakskiiduga kuulutame härra Puuseki komisjoni esimeheks. Con questo applauso di acclamazione eh, il collega Vusek già ja selle aplausi saatel võibki nüüd härra Puusek äh, pidada ennast komisjoni esimeheks. palju õnne teile, härra esimees ning kohe vabastan teile ka siin oma tooli. soovin teile ka kõike paremat. Uh, thank you very much, colleagues. suur tänu, kallid kolleegid suur tänu selle usalduse eest. võin teile kinnitada, et meie arutelud on kindlasti tulevikus avatud ja õiglased. meil on kodukord ja kodukorra reeglid on meie töös kõige tähtsamad. tihti nad abistavad ka meid, eriti rasketes olukordades Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. me, me sooviksime valida esimese, teise, kolmanda ja neljanda aseesimehe, me teeme seda ühekaupa. annan teile teada, et need asendusliikmed, kes osalevad hääletusel, esindavad täisliikmeid ja proua Toia luges need inimesed juba ette paar minutit tagasi. tahan lihtsalt esitada ühe küsimuse, sest meil kulub veel kindlasti vähemalt kakskümmend minutit, et kas meil on tehtud võimalikke muudatusi igal juhul, kui muudatusi on tehtud, palun andke sellest mulle teada, enne kui asume hääletama. kvoorum on olemas. ja kõigepealt asume valima esimest asepresi-, aseesimeest. proua, kas teil on kandidaat? jah, härra esimees, palju õnne kõigepealt teie esimeheks valimise puhul, ütleb proua Van Bremp ja ma soovin üles panna meie armsa kolleegi Patricia Potai, Patricia Toie kandidatuuri kui võimalik. nii et saan aru, et Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel tegite selle ettepaneku, jah? hästi. ja kui tohib, siis küsin teilt, proua Toia, kas te olete valmis kandideerima? jah, olen küll And... aitäh! järgmine küsimus teile. kas on teisi kandidaate esimese aseesimehe kohale? ma ei näe mitte kedagi. siis teen teile väga lihtsa ettepaneku. ühtse heakskiitmise teel nimetame proua Toia esimeseks aseesimeheks. kallis Patricia, mul on väga hea meel, kui sa võtaksid siin koha sisse minu kõrval, mul oleks sellest palju abi. You've only left few seconds ago this place. isegi kui sa siit paar sekundit tagasi lahkusid, aga nüüd oled tagasi oma tähtsal toolil. ja sa olid ka tegelikult meie ITRE komisjonis eelmise ametiperioodi ajal aseesimees, nii et tead juba, mis sind ees ootab nüüd teine aseesimees. jällegi, kas meil on kandidaate? näen, et ECR fraktsioon soovib kandidaadi esitada. kallis kolleeg, palun öelge, kes te olete. mina olen Ashley Fox ja ma asendan Charles Chichesteri siin komisjonis ja mulle suureks auks tegemist oli suurepärase kolleegiga ja mul on väga hea meel esitada ähm, härra Henkel teiseks aseesimeheks äh, siin komisjonis. aitäh! nii et minu küsimus, nagu ka enne oli, kas on ka teisi kandidaate? ma ei näe ühtegi ah oh, jah, muidugi, ma pean kõigepealt küsima härra Henkelilt, kas te olete üldse valmis kandideerima? jah, suurima heameelega, ütleb härra Henkel ilma mikrofonita. nii nagu ka eelmise aseesimehe puhul, kiidame lihtsalt ühtselt heaks. aitäh! õnnitlen teid, kallis kolleeg ja palun tulge siia ning võtke meie kõrval istet. Thank you. Well, as usual in each committee nagu ikka tööstus- ja teadusuuringute komisjonis kõik läheb libedalt. meil on ka palju tööd järgmise viie aasta jooksul, nii et on väga hea, et me oleme nii organiseeritud. Everybody the same way. Good. Uh, dear friends, let us go. kallid sõbrad, jätkakem, kolmas ase, esimees. tahan teada, kas meil on kandidaat? kuue fraktsiooni esindaja kas te, kallis kolleeg, võiksite esitada meile kandidaadi? jah, suur tänu ütleb härra Sülikiotis. mina soovin härra Miroslav Randstorfi kandidatuuri esitada kolmandaks aseesimeheks. härra Randstorf, kas te olete valmis kandideerima? Uh... aitäh, härra esimees, jah, olen valmis kandideerima. Other proposals? kas meil on teisi kandidaate? ma ei näe kedagi. nii et kiidame lihtsalt üksteist heaks. Dear colleague, congratulations, Miroslav. kallis kolleeg, palju õnne, Miroslav, tule ka siia meie juurde juhatuse laua taha. ja nüüd viimane, kuid mitte vähem tähtsam, neljas aseesimees. kas meil on kandidaate? proua Ferreira. EFTD fraktsioonist. jah, suur tänu, härra esimees EFTD fraktsiooni nimel soovin mina esitada härra Tamburrano kandidatuuri neljanda aseesimehe kohale. Dario. härra Dario Tamburrano, kas te olete valmis kandideerima? jah, jah. aitäh. näen, et on ka teine kandidaat ALDE fraktsiooni nimel härra Frederik Federley, kes soovib ka kandidaadi esitada. jah, suur tänu, härra aseesimees, mina ei soovi kandideerida, aga ma tahan ALDE fraktsiooni nimel üles panna Morten Helvik Peterseni kandidatuuri. So Mr Morten Peterson. härra Morten Peterson. kas te olete valmis kandideerima? jah, olen küll aitäh! nii et meil on kaks kandidaati. ja juhul, kui meil on kaks kandidaati, siis tuleb meil läbi viia salajane hääletus ja seda elektrooniliselt. lubage mul teile natukene informatsiooni anda, mis on väga tähtsad. otse loomulikult iga liige, kes, kellel on õigus hääletada, saab anda ühe hääle. ja esimeses voorus osutub valituks see kandidaat, kes saab absoluutse häälteenamuse nendest häältest, mis antud. ja kui esimeses voorus kandidaat ükski kandidaat pole eduka, edukas, siis teises voorus osutub valituks see, kes saab kõige rohkem hääli, poolthääli siis. juhul, kui mõlemad kandid saavad täpselt sama palju hääli, siis osutub valituks see kandidaat, kellel on rohkem eluaastaid. nii et äh, kas kõik on selge? kõigepealt kontrollime, üks kolleeg siiski soovib küsida küsimu-, esitada küsimuse. ma olen Peeter Erikson Roheliste fraktsioonist, tahaksin teada, miks ALDE fraktsioon esitab teise kandidaadi pärast kõiki neid läbirääkimisi? Uh, well, uh, it is possible. seda on võimalik selgitada, meie komisjonile, aga kõigil on vabad käed kandidaate esitada, iga fraktsioon võib esitada. aga andke teada, kui nagu äh, minu kallis kolleeg Peeter Erikson teab, et äh, koalitsiooni moodustavad enamused ja ma arvan, et meil on demokraatlik õigus oma kandidaat esitada ja selleks kandidaadiks on härra Morten Peterson. Stand this uh, explanation Um, uh, do you do you have any other candidates maybe? kas äkki on meil veel rohkem kandidaate, ma ei tahaks äh, siin kedagi tõkestada veelgi kandidaate esitamast. mis on nüüd tähtis? me hääletame salajaselt, aga elektrooniliselt, nii et teil on vaja oma hääletuskaarte kas siin on keegi kaardita kohal? härra esimees, ma olin ka eelmisel äh, ra-, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni koosolekul ja kui ma siia tagasi tulin, ma jätsin oma kaardi siia sisse, tulin tagasi, see kaart on nüüd kadunud. härra Kellil ei ole kaarti. me saame asenduskaardi teile korraldada paari minutiga tahaksin teada, kas keegi veel sooviks asenduskaarti? see võtab äh, paar-kolm minutit. juba kohal, vabandust. vabandust, see ei ole isegi mitte asenduskaart, vaid originaalkaart, nii et enam paremaks minna ei saa. palju õnne meie kaastöötajatele kas kellelgi veel on küsimusi? ei? siis äh, millised on reeglid? meil on kaks kandidaati. meil on nimed teada, härra Peterson ja härra Tamburano. ütlesin need nimed nüüd tähestikulises järjekorras ja jääme alati tähestikulise järjekorra juurde, nii et härra Peterson ja härra Tamburano on meie nimekirjas. ning nüüd, kui me hakkame hääletama, siis ma ütlen, et hääletus on alanud. roheline nupp on kandidaat number üks ja punane nupp on kandidaat number kaks, nii et roheline nupp on härra Peterson ja punane nupp on härra Tamburano. kui te hääletate, saate te hääletada ühe kandidaadi poolt, kui soovite hääletada härra Petersoni poolt, vajutate rohelist nuppu, kui soovite härra Tamburano poolt hääletada, siis vajutate punast nuppu. see on kõik loeme siis hääled kokku elektrooniliselt. ja hääletus on salajane. see on ka tähtis. kui te kogemata hääletate valesti, siis niikaua, kui ma ei ole öelnud, et hääletus on lõppenud, saate te vahetada veel, kas vajutate rohelist või punast või olete enne vajutanud punast, siis vajutate rohelise ja nii edasi. aga hetkest, muide privileege pole kellelgi, nii et hetkest, mil ma ütlen, et hääletus on lõppenud, siis te enam oma meelt muuta ei saa. siis on süsteem lukus ja hakatakse hääli lugema okei okay., now we start with. nii, kõigepealt katsetame süsteemi. see tähendab seda, mille üle me võiks hääletada. The winner of the võtame Brasiilia ja Argentiina, eks kellest tuleb maailmameister? Brasiiliast või Argentiinast? Brasiilia on roheline. vabandust, ütlesin nüüd tähestikulises järjekorras, ehk siis roheline nupp ja Argentiina ja Brasiilia ja punane nupp ning hääletus on nüüd alanud No, you don't vote for test? No. Well, has everybody voted? kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? Money, no, no, no, no, no, I will help you. <laughs> Thank you. I will help you now, will be okay. That <laughs> is great. great president. Has anybody voted? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. Now let us count the votes loeme hääled kokku. Brasiilia kolmkümmend üks, ütleb härra esimees ja Argentiina kakskümmend kaks. ja neli tükki ei tea, kes tuleb maailmameistriks, nii et masin töötab uh,. Let me say. nii et esimeses voorus on meil vaja absoluutset enamust selleks, et kandidaat osutuks valituks. teises hääletusvoorus osutub valituks kandidaat, kes saab kõige rohkem hääli. selge. ning alustagem. kas teil on nüüd kõik selge? kas kõik on selge? hästi, alustame. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. make it one? Yeah. Mr. Peterson, sorry. Uh, the result is Mr. Peter. tulemus on järgmine, härra Peterson, Peterson sai kolmkümmend seitse häält ja härra Tamburano kakskümmend kaks häält. absoluutne häälte enamus saavutati esimeses voorus, härra Peterson sai absoluutse enamuse antud häältest. palju õnne kallis kolleeg, palun tulge siia meie kõrvale, palju õnne teile. Eh? Uh, okei. jah, eksisin, ütleb härra esimees, kolmkümmend seitse seitsmeteistkümne vastu oli hääletustulemus, aga enamus on ikka saavutatud mitte, nii et eh, seitseteist häält sai härra Tamburano veel mõned teadaanded teile, kallid kolleegid veel selle koosoleku lõpus, näete, siin on nüüd juhatuse liikmed. Uh, kallid kolleegid, mõned killud informatsiooni teile. oi, teil on küsimus, jah, palun, kallis kolleeg. Ah, mina tahan ainult ühe selgituse veel anda. kõikides komisjonides kasutatakse tontisüsteemi, aga nüüd äh, on hakatud seda jalge alla trampima ja tundub, et Äh, Euroopas tõesti ei arvestata legitiimse kriitikaga, nüüd on täiesti selge, et teatud fraktsioonid lihtsalt üritatakse välja tõrvuda ja eriti siin seda viie tähe liikumist, mis on täieõiguslik Itaalia partei. ja tahan nüüd tõesti avalikult hukka mõista kõik need kokkulepped see ei tähenda seda, et ma ei austaks siin Euroopa institutsioone, mul on väga suur au olla selle komisjoni liige aga me räägime siin praegu tulevase põlvkonna heaolust ja see on tähtis. see on tähtis selleks, et me saaksime hakkama kõikide nende väljakutsetega, mille ees Euroopa praegu seisab. ma loodan, et see Euroopa, mida me üheskoos üles ehitame, oleks eeskujuks hoolimata kõigest sellest, mis siin täna toimus. sest meie soovime anda oma panuse sellele, et kõik kahekümne esimesel sajandil tõesti saaksid osa heaolust. aitäh, kallis kolleeg! teie avalduse eest. tervitan teid kõiki veel kord soojalt siin, eriti uusi liikmeid, neid, kes esimest korda valiti Euroopa Parlamenti tegemist on siin suure komisjoniga, suuruselt kolmanda komisjoniga Euroopa Parlamendis meil on tõesti väga suur pädevusala, meil on väga palju küsimusi, milles me vastutame, tööstus, väikese keskmise suurusega ettevõtted, teadusuuringud, innovatsioon, digitaalne majandus, digitaalne tegevuskava ja otse loomulikult ka energiaküsimused, mis on väga tähtsad valdkonnad järgmise paari nädala jooksul tuleb meil volinike kandidaadid kinnitada. järgmisel nädalal toimub meil härra Ferrocci kuulamine, kes on esitatud selleks, et härra Tajanit asendada. volinik Levanovski on ka siin meie hulgas, nii et meil on väga palju endiseid ministreid siin komisjonis ja ka Euroopa Komisjoni asepresidente. Te kõik olete kõrgetasemelised eksperdid, kui vaadata teie elulugusid. nii et tegemist on väga tähtsa komisjoniga Euroopa Parlamendi jaoks. teine tähtis küsimus meie ees, kahekümne teisel juulil räägime energia tarnekindluse strateegiast. Euroopa Komisjoni esindajad on kohal selleks, et rääkida meile äh, ka äh, läbirääkimiste seisus TTIP üle ehk siis vabakaubanduslepingu üle USA-ga. ja need on need tähtsad küsimused, äh, millega meil tuleb tegeleda energia, energiahinnad, kliimamuutuste hind, digitaliseerimine, elektroonilised turud, taasindustrialiseerimine, see kõik on tegelikult veel meie töö päevakorras enne aasta lõppu nii et ootan juba põnevusega seda tööd ähm, koos teiega, koordinaatoritega koos otse loomulikult ja ka üksikute saadikutega ja ma olen veendunud, et üheskoos meil õnnestub väga palju saavutada. meil on viis aastat ees, nii et kõike paremat teile kõigile üheskoos, aitäh!